avatumad teenuseturud pakuvad, on üliolulised. tänan teid toetuse eest. suur tänu, olen saanud kaks resolutsiooni ettepanekut selle teema kohta, arutelu on lõppenud, hääletame homme kell kaksteist. päevakorra kohaselt me peame nüüd asuma käsitlema suuliselt vastatavat küsimust, mis on esitatud komisjonile ja kähistab, mis käsitleb Norra kehtestatud suuremat tollimaksu põllumajandustoodetele ja annan jällegi sõna küsimuse autorile, härra Moreirale, palun äh,. aitäh, proua juhataja, härra volinik. see on suuline küsimus, mille kiitis heaks minu komisjon INTA ja selgitan seda nüüd teile, et miks meil selline suuline küsimus on. teen seda ka Christopher Ferneri nimel, kes tegelikult selle küsimuse kirjutas. Äh, selle aasta esimesest jaanuarist äh, Euroopa teatud tüüpi juustude liha ja eriti just loomaliha tootjad äh, on näinud, et äh, neil on suurenenud tollimaks kakssada seitsekümmend protsenti, kolmsada viiskümmend neli protsenti teatud asjade puhul ja seda just Norra turul. meie küsimus komisjonile on järgnev. esiteks, kas teiega konsulteeriti selles küsimuses, kas te teadsite sellest? kas teie käest küsiti, millised äh, saavad olema nende meetmete tagajärjed Euroopa eh, ekspordil Norrale, Norrasse nende toodete puhul, kas see on saanud mõjutatud, kas see ei riku kohustusi, mis Norral on Euroopa majandusruumis ja eh, neid, eh, kas see mõjutab kaubanduskokkuleppeid põllumajandustoodetes, mis on tehtud jaanuarist kaks tuhat kaksteist alates ja kui on mingi selline rikkumine, kui neil ei ole äh, usaldusväärseid vastuseid Norra ametivõimudelt, siis mida te kavatsete ette võtta kiireloomuliselt? see oli meie küsimuse esitamise põhjuseks. väga äh, olen huvitatud sellest, mis komisjonil siin öelda on, samas lisaksin siin veel mõned oma mõtted. Euroopa liidul äh, on kohustus avatud kaubanduspoliitikaga tegeleda, tihtipeale mõistetakse hukka kaubanduskaitsemeetmeid meie partneritelt, seetõttu me peaksime kindlasti siinkohal tagama, et kui meie partneritel on meiega lepingulised kohustused, siis nad nendest ka kinni peavad. ja me oleme nendega seotud ka Euroopa majandusruumis. ma tean, et Norras on tugevad äh, protektsionismi äh, pooldavad jõud, aga meie oleme Norra kaubanduspartner number üks, seetõttu nad peaksid kinni pidama kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kahepoolsest kokkuleppest ning nad peaksid progressiivselt põllumajandustoodete kaubandust avama. sellised protektsionistlikud meetmed ei ole vastavuses kaubanduse avamuse põhimõtetega, seetõttu on olukord ebarahuldav. Norra peaks äh, oleme kohustatud selle kokkuleppe alusel üha rohkem avama oma turge. ootan teie vastust, härra komis-, härra volinik. aitäh, proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, esiteks tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et nad on näidanud üles huvi Norra meetmete vastu. parlamendi resolutsioon on väga tervitatav ning me hindame seda leiame, et Norra poolt võetud meetmed on iseloomult protektsionistlikud ning ei ole selline tegevus, mida me eeldaksime oma naabritelt ja sõpradelt. kahjuks ütlen, et Norra ei ole meiega konsulteerinud enne seda, kui Norra valitsus võttis vastu selle tollimaksu suurenemise. pärast seda, kui otsus tehti, on komisjon kasutanud kõiki võimalikke meetmeid, et tollimaksu tõusu tegeleda. me saad-, volinik Tšolos ja tegi Agri saatsid kirjad, äh, väljendades vastuseisu uutele maksudele. konsultatsioon Norraga leidis aset poliitilisel, tehnilisel tasandil, see küsimus tõstatati ka Euroopa Majandusruumi Ühiskomisjonis, aga Norra ei olnud siiski valmis ümber mõtlema. komisjon aga leiab, et lühikeses ja keskpikas perspektiivis selle äh, maksumuutuse mõju on piiratud, aasta kaks tuhat viisteist esimese viie kuu järgi Euroopa juustueksport eh, Norrasse on suurenenud ühe koma viie protsendi võrra ka nende suurenenud tollimaksudega, aga pikemas perspektiivis eh, võivad hakata need uued tollimaksud piirama Euroopa ekspordi kasvu eh, Norrasse, mis puudutab neid tooteid. peame rõhutama ka seda, mis puudutab Fortenset, siis äh, Euroopa eksperdi, eksport on tõu-, vähenenud kolmelt äh, miljonilt eurolt kaks tuhat kümme aastal ühele miljonile kaks tuhat kolmteist pärast seda, kui see ümber klassifitseeriti. ütleme, et see on, see on vastu artikkel ühe, üheksateistkümnele Euroopa Majandusruumi kokkuleppes ning äh, hiljutisele kahepoolsele kokkuleppele, mõlemad need näevad ette progressiivset kaubanduse liberaliseerimist, aga samas peetakse siiski kinni Norra WTO kohustustest. mõtleme selle üle, mida on võimalik ära teha kahepoolselt ning võtame sellega arvesse meie suhete teistes valdkondades, aitäh. ja kaheks minutiks saab sõna härra Šašni. Well, thank you, Madam President Of... aitäh, eh, proua juhataja. see, et on sisse viidud tollimaksud põllumajandustoodete impordile, eh, see on ilmselgelt eh, vastuolus kahepoolse kokkuleppe vormi ja vaimuga. Norra poolt tehtud samme võib pidada protektsionistlikeks, mis on takistuseks kaubandusele. see otsus on vastuolus ühe põhi, põhimõttega, mis Euroopa Liidul on, see on kaubandusliberaliseerimise põhimõte Norra, kes on Euroopa Majandusruumi liige, äh, Norral on kohustus sellisest põhimõttest kinni pidada. ja need äh, piirangud võeti vastu ilma, et kuidagi oleks eelnevalt konsulteeritud komisjoniga. see on täiesti vastuvõetamatu, sest Norra on riik, millel on Euroopa Liiduga väga tihedad majanduslikud ning poliitilised suhted. samuti on mõistetamatu, et riik, mis vältis majanduskriisi negatiivseid efekte, tahaks selliseid meetmeid äh, sisse viia. meie Intas nõuame, äh, et Norra valitsus loobuks nendeks meetmetest äh, ning alustaks ametlikke läbirääkimisi Euroopa Liidu komis-, Euroopa Komisjoniga, et see küsimus lahendada. ja mina isiklikult siiralt loodan, et sellised stratosfäärsed äh, tollimaksud kolmsada, nelisada protsenti ja rohkem, et äh, midagi sellist meie piirkonnas enam kunagi näha ei saa, eriti sellise tiheda kaubanduspartneri puhul, nagu seda on Norra. aitäh! nii, la parole est à monsieur Ertug pour deux minutes. härra Ertug, palun. aitäh! härra volinik äh, maailma areenil, eriti Doha läbirääkimiste voorus, nõuavad inimesed, et põllumajandusturgudel oleks vähem dumpingut ja inimesed nõuavad sellist asja üha rohkem. riikidel on väga erinevad arenguastmed ning on riike, kes on väga sõltuvad põllumajandusest ja nemad on väga skeptilised liberaliseerimise koha pealt, aga Norra on väga kõrgelt arenenud riik ja Euroopas äh, on tal üsna väike põllumajandussektor. aastal äh, kaks tuhat üksteist näiteks äh, Norra tõttu tõusis äh, või hind mustal turul väga palju ja see meenutas meile ammuseid Euroopa smuugeldamise aegu ja näitas seda, kuidas Norra inimesed tegelikult kannatasid oma tollimaksude tõttu. väiksed ja keskmise suurusega põllumajandustootjad Norras ei taha ühisturu surve alla sattuda, aga samas peab siiski olema mingisugune teine lahendus siin, seetõttu mul on teile kaks küsimust, härra volinik. esimesele te juba vastasite, tahtsin küsida, kuidas komisjon on senini käitunud, aga kõige olulisem küsimus on seotud kahepoolsete läbirääkimistega. kuidas saame me veenda oma Norra partnereid, et nad peaksid kasutama teisi vahendeid oma põllumajandustootjate kaitsmiseks. härra Ashworth, palun. proua juhataja, härra volinik, mina olin raportöör parlamendi põllumajanduskomisjoni arvamusele Norra ja Euroopa Liidu vahel põllumajandustoodete kaubanduses, see arvamus kaasati kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kahepoolsesse kokkuleppesse. selles kokkuleppes võtsid mõlemad osapooled kohustuse jätkata vastavalt majandusruumi kokkuleppele artiklile üheksateist ja ma meenutan teile, et vastavalt sellele kokkuleppele võtsid mõlemad osapooled endale kohustuse jätkuvalt pingutada selleks, et progressiivselt liberaliseerida põllumajanduskaubandust. ja öeldi ka, et aastal kaks tuhat neliteist vaadatakse üle kaubandustingimused, eesmärgiks on äh, saavutada võimalikke lisajäreleandmisi. see, härra volinik, oli kokkulepe äh, ja mõlemad osapooled olid tol hetkel nõus, et mõlemad osapooled saavad sellest ka kasu. asjaolud on täna sellised, et põllumajandus äh, toodete Äh, osakaal on ainult viis protsenti äh, Norra ekspordist Euroopa Liitu ja kümme protsenti impordist ja seetõttu ma olen väga üllatunud, et praegu on otsustanud norralased käituda niimoodi, et see nagu nad on seda teinud ja mis on täielikult vastuolus selle kokkuleppega. palun, et äh, komisjon teeks midagi selleks, et neid tollimakse vähendada selle, enne kui ametlik ülevaatamine leiab aset aastal kaks tuhat neliteist. aitäh, härra Ashworth ja härra Benson suur tänu proua juhataja, aasta tagasi muutis Norra valitsus hortensiate maksu nullilt seitsmekümne kahele protsendile, seda sõna otseses mõttes üleöö. üle poole aasta tagasi tõsteti tollimaksumäärasid äh, juustule kahesaja seitsmekümne seitsmele protsendini ja lamba- ja veiseliha maksumäärasid, tollimaksumäärasid vastavalt nelisada kakskümmend üheksa protsenti ja kolmsada nelikümmend neli protsenti. Norra on riik, kus on maksebilanss ülejäägis iga aastal ja need muudatused on nii Euroopa Liidu kahepoolse lepingu artiklini sätte ja mõtte vastu, iseäranis punkti kümme vastu ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimesel jaanuaril jõustus kokkulepe, millega mõlemad osapooled lubavad tagada seda, et nad astuvad samme, millega tagatakse, et muud piiravad impordiveetmed ei ohusta nende teineteisele antavaid soodustusi. Norra aga oma maksumääri tõstes teeb, toimib otse sellele vastupidiselt ma tean, et äh, kui me räägime kalakaubandusest, naftakaubandusest, gaasikaubandusest ja teiste toorainete kaubandusest, siis põllumajandustoodetel on väga väike tähtsus selle kõrval. Euroopa Liidul ja Norral on üldiselt hea koostöö ja seetõttu on iseäranis äh, pettumus tekitav, et äh, Norra valitsus käitub nii ülbelt ja Euroopa Parlamendi otsus homme saadab selge sõnumi Äh, Norra valitsusele, et me selliste protektsionistlike meetmetega ei äh, lepi ja me ei lepi sellega, et äh, ilma eelneva kokkuleppeta Euroopa Liiduga tõstetakse niiviisi tollimaksumäärasid. Euroopa Majandusühendus ei saa olla mingisugune tasuta Rootsi laud, kus riigid lihtsalt valivad, mida soovivad ja tõstavad maksumäärasid, nagu, nagu ise soovivad mida komisjon teha kavatseb selleks, et Norra protektsionistlik käitumine lõpetada, sellepärast et nii ei saa jätkata? suur tänu, härra Bentsen ja proua De Lange, palun kaks minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja. Hollandis on meil oma vanasõna, selle vanasõna, see vanasõna ütleb, et ja et ei tohiks lasta leival juustu nahka panna, ehk siis äh, äh, jäägem ikka enda seisukohtade juurde kindlaks ja katsugem oma positsiooni kaitsta. meie leiame, et kõrged äh, tollimaksumäärad ei sobi kokku lubadustega tollimaksumäärade vähendamisest ja tollitõkete kõrvaldamisest tollimaksu äh, kehtestamine muu-, Norra poolt muudab need tooted märkimisväärselt kallimaks, kui need peaksid olema ja näiteks äh, lilletootjad minu piirkonnas on äh, pidanud peavad lõpetama sellise kaubavahetuse, kuivõrd neile ja neie jaoks, nende jaoks ei ole see enam tulus. meie vajame juurdepääsu ka Norra turule ja no, vaidlused Norra kaubandus tõkete üle on juba kestnud mõnda aega, juba mitu kuud, aga komisjon ei ole midagi otseselt ette võtnud ja ma arvan, et see oleks halb signaal. Euroopa Komisjon peaks kindlasti Norraga ühendust võtma ja kiiresti tuleks aida-, alustada läbirääkimisi Norraga, et need kaubandustõkked kõrvalt, kõrvaldada ja kui Norra ei kavatse midagi ette võtta, siis ka meie peaksime võtma meetmeid ja mulle meenub siin kohe Norra lõhe ka selle puhul võiksime meie vastumeetmeid võtta. praegu on Norral ja Euroopa Liidul sõbralikud suhted, kuid äh, me ei tohiks ka kõiges järeleandmisi teha ja me peaksime ka oma huve kaitsma, nii et äh, komisjon peaks äh, siinkohal tegudele asuma. suur tänu, proua Delange. ja sõna saab volinik. suur tänu, lugupeetud juhataja suur tänu ka kõikidele parlamendiliikmetele selle eest, et te selle teema tõstatasite oma päevakorras ja et äh, nii selgesõnaliselt oma seisukohti väljendasite ning äh, tõesti, kaubandustingimuste ülevaatamine on plaanis kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja selle tulemuseks peaks olema uute läbi, uus läbirääkimiste voor, mille, äh, mis peaks viima kaubanduse äh, suurema liberaliseerimiseni. suur tänu äh, teie poliitilise toetuse eest, äh, mida te avaldate oma resolutsiooniga, mille, mis homme vastu võetakse ja ma võin teile kinnitada, et me võtame teie seisukohti arvesse ka äh, oma läbirääkimistes suhete üle Norraga tulevikus. suur tänu, olen saanud ühe resolutsiooni ettepaneku selle debati kohta ja nüüd on debatt lõppenud, jät-, ja hääletamine toimub homme kell kaksteist, meie täiskogu osaistung järk jätkub homme hommikul ja päevakord on ava-, äh, avaldatud Euroopa Parlamendi